kontrollis äh, proua Pirko Roohonen Lerneri pädevusi ning üksmeelselt äh, otsustas kinnitada äh, tema mandaati, mis hakkab peale kahekümne, hakkas peale kahekümne seitsmendast aprillist kaks tuhat viisteist ja ma tahaksin, et te kinnitaksite seda mandaati, kas on vastuväiteid? ei ole, seega on see kinnitatud ning ECR-i fraktsioonist ma sain ka taotluse asendada üks parlamendi riig-, liige see on olemas ka meie istungi protokollis kirjas. kui mingisuguseid märkuseid ei ole selles protokolli sisse viia, siis on selline ametisse nimetamine kontrolli-, äh, vastu võetud ja heaks kiidetud. ECR tahtis, et äh, regikomisjon asendaks CESAC-i, äh, et CESAC asendaks siis